kallid kolleegid, ma teeksin ettepaneku, et alustame meie koosolekuga. ma tahaksin kõigepealt tänada Jean-Claude Junckerit, kes on Euroopa Ülemkogu poolt seatud kandidaat Euroopa Komisjoni presidendi kohale. ma tänan teid selle eest, et te olete võtnud vastu meie küllakutse tulla meie fraktsiooni ette, demokraatide ja liberaalide fraktsiooni ette Euroopa Parlamendis ja ma tahaksin kõigepealt äh, Jean-Claude'ile öelda seda, et me oleme äh, väga rahul otsusega, mille langetas äh, ülemkogu sellepärast, et alguses, kui ei olnud väga palju veel inimesi, kes sellesse uude menetlusse uskusid, oli meie fraktsioon koos meie kahe erakonnaga, ALDE ja Euroopa Demokraatide Erakonnaga, võtnud vastu otsuse toetada seda spitsenkandidaatide ehk esinumbrite süsteemi. spitsenkandidaat on äh, nüüd saksakeelne sõna, mis on jõudnud meie žargooni ja väga jõuliselt ennast siin juurutanud. me igal juhul seda süsteemi oleme toetanud, me oleme nimelt olnud alati seisukohal, et selleks, et Euroopa demokraatiat tõhustada ja toestada, peame me andma võimaluse valijatele otse valida või vähemalt siis kaudseltki valida komisjoni president. nii et äh, me oleme väga rahul sellega, et äh, pärast äh, mõningaid raskusi ka väinal teisel kaldal on lõpuks ülemkogus otsustatud siis esitada teid komisjoni presidendi kandidaadiks. ja teiseks, äh, nüüd on siis jõudmas kätte kogu selle protseduuri järgmine faas, nimelt äh, siis Euroopa Parlamendi poolne heakskinnitamine. ma ei varja teie eest seda, et äh, mõistagi liberaalide ja demokraatide fraktsioon, kes kuulub Euroopa Parlamendis Euroopa-meelsesse enamusse, seda, see leidis kinnitamist ka eelmisel nädalal, kui me valisime Euroopa Parlamendi presidenti ja asepresidente, oleme me tahtnud äh, seda, selle enamuse, Euroopa-meelse enamuse liige olla kõikides nendes küsimustes, mis puudutab äh, portfellide jagamist äh, komisjonis, äh, loodetavasti me saame sama olulised portfellid nagu eelmises komisjonis ja loomulikult ka sisuliselt oleme me sellesse süsteemi pühendunud. sellel põhjusel, just nimelt sisuliste küsimuste pärast saatsime me, me teie ametkondadele oma dokumendi, kus on konkreetsed küsimused äh, ja suunad paigas järgmiseks viisaastakuks. ja me tahaksime näha, et teie esindate teatud uut ajastut ja te jätate maha varasema. nimelt härra Barrosoga jäi meil selline mulje, et ta tegelikult hoidis rohkem kokku nõukoguga kui parlamendiga teinekord tegi parlament väga konkreetseid ettepanekuid ma ei ütle, et äh, komisjon ei oleks nendest äh, huvitatud olnud, aga härra Barroso, no näiteks äh, majandusjuhtimise pakett, komisjon pani paika skeemi, mis oli suurepärane. meie küsisime nende käest, ma ei tea, kümme korda komisjoni presidendi käest esitada see seadusandliku paketiga, aga selleni ei jõutudki kunagi, sellepärast et teatud liikmesriigid ei olnud sellega nõus. aga nõukogu kõrval on Euroopa Parlamendil äh, ka samaväärselt oluline roll mängida ja algusest peale loodame, oleme meie lootnud, et me leiame nüüd uue komisjoni presidendi, kellel on piisavalt julgust Äh, astuda liikmesriikide vastugi, kui see on vajalik äh, ja kaitsta oma algatusõigust, äh, mis Euroopa Komisjoni jaoks on ju äärmiselt oluline. nüüd edasi, kohe saate teie sõna. me panime paika täna sellise äh, Äh, asjade käigu, et kõikidel kolleegidel, kes seda soovivad, saavad esitada küsimuse. loomulikult me mõistame, et te käisite äh, sotsialistide juures täna hommikul, härra Juncker ütleb, et elasin üle äh, ja härra Verhofstadt ütleb, et ma ei tea, kas meie selle üle elame, teie küll härra Juncker ütleb, et vahepeal käisin Rahvaparteis ja olen leidnud uue hingamise. härra Verhofstadt usub seda, aga ühesõnaga, me oleme siin parlamendis aastaid teinud koostööd äh, reeglite äh, kinnistamiseks, äh, stabiilsuspakt, euro päästmiseks ja nii edasi. kogu see töö, mis tehti enamusega koostöös, ähm, see töö, me ei taha ju, et kogu see töö, mida, mille eesotsas olnud ka meie kolleeg Olli Rehn, lihtsalt lastakse nüüd korstnasse tänasel poliitilisel areenil. nii et me valmistasime ette teile väga konkreetsed küsimused. terve rida eh, kolleege on eh, siis nimetatud ettevalmistaval koosolekul fraktsiooni poolt eh, küsimuste esitajaks, aga annan nüüd siis võimaluse kõigepealt teile oma programmi tutvustamiseks. see programm on edastatud kõikidele fraktsiooni kolleegidele. Jean-Claude, palun, teil on sõna. suur tänu, kallis Kiiv väga paljud teist on minu jaoks sõbrad, kui ma siin saalis ringi vaatan, siis näen ma siin veterane, e, Euroopa esindajaid, et e, et äh, ma, mul on hea meel näha siin sellist Euroopat, äh, mis on vastandiks äh, nendele, kes tahavad näha hoopis teistsugust Euroopat. mis nüüd puudutab menetlust, mina olin üks nendest, kes toetas seda uut komisjoni kan-, presidendikandidaadi nomineerimise süsteemi ma toetasin seda, et kahekümne viiendal mail äh, tekib see spitsenkandidaatide süsteem. see asi ei ole tegelikult sakslaste väljamõeldis, hoopis luksemburglaste oma, mina olen üheksa korda Luksemburgis olnud spitsenkandidaat ja üheksa korda on mind äh, valitud ja see on ikkagi tsiviliseeritud äh, keel, mida me seal Luksemburgis räägime, on tagumine aeg, et see jõuab tavakasutusse ka. aga on tõesti olnud neid, kes ei ole äh, aluslepingut rakendanud, sedasama aluslepingut, milles nad ise kokku leppisid ja nendel ei ole õigus. nõukogu on nüüd nimetanud äh, komisjoni presidendi kandidaadi ja see on ainuõige lahendus, sellepärast et nad on ise otsustanud selle, et nad peavad selle kandidaadi esitama, arvestades Euroopa valimiste tulemusi. Äh, seda nüüd tehti esialgu see ei olnud väga lihtne, see tee oli konarlik, aga si me jõudsime siiski sihtmärgini ja see on Euroopale kui institutsioonile väga oluline. ja Euroopa Parlament on teinud oma tööd väga hästi ja on kannatanud kind-, kanda, kinnitanud kanda siis Euroopa institutsionaalses arhitektuuris. kõigepealt ma tahaksin rääkida sellest, miks ma üldse olen esitanud oma kandidaadi äh, komisjoni presidendi ametikohale, mitte sellepärast, et Euroopa jääks selliseks, nagu ta oli enne, miks ma pärast väga pika poliitilist karjääri sellise avantüüri üldse ette võtsiksin, võtaksingi, kui ma ei tahaks asju muuta ma ei ole status quo mees, ma ei ole see, kes tahab öö, äh, seniseid öö, äh, lahendusi öö, äh, säilitada ja ma arvan, et seal, kus on vaja, peab kaasa aitama Euroopa arenemisesse ja Euroopa suuna võtmisesse. ma äh, ei ole arrogantne, kui ma ütlen, et ma tunnen Euroopat, see lihtsalt on nii äh, ma olen äh, tegelenud Euroopaga väga kaua, ma olin kunagi rahandusminister, olen koos sinu, Louis ja teistega, äh, Jaaniga Ecofinis istunud Äh, juba üle kümnendi. ma olen äh, kandidaadina, nii nagu ka sina, reisinud üle terve Euroop-, Euroopa ja äh, taaskord avaldas mulle Euroopa mitmekesisus muljet. mitmekesisuse muidugi ainus mõte seisneb selles, et me leiame selles ühtsuse, aga ma olen öö, näinud hoopis teistsugust maailma, kui, kui on see näiteks Amazonases, kus sa võid seal kolm tuhat kilomeetrit panna õkva ja mitte midagi ei muutu, Põhja-Euroopas samamoodi. Euroopas iga viiekümne kilomeetri taga on akna taga uus pilt. isegi Brüsseli ja Luksemburi vahel reisides äh, saadavad teid muutvad maastikud, äh, kes, mis ähm, kujundavad nende, meie mentaliteeti ja on äh, hingele väga vä suureks värskenduseks. Euroopa Rahvapartei äh, programmis on välja toodud äh, terve rida prioriteete, ma olen need äh, üle võtnud ja neid siin rikastanud, teinud sellest oma programmi. Need, kes on äh, erinevaid dokumente hoolikalt uurinud, näevad seda, et teatud elementide puhul olen ma sisse kirjutanud ka oma isikliku nägemuse, mida võib-olla erinevate valimisprogrammide esialgsed kirjutajad silmas ei pidanudki. ma arvan, et äh, kui me tahame Euroopat üheskoos juhtida, äh, siis äh, me peame keskenduma töökohtade ja majanduskasvu loo-, loomisele, see on see valdkond, mis on ilmselgelt asi, kus tänane Euroopa peab võtma vastutuse siseriiklike poliitikate läbikukkumise eest. Euroopa ei ole muidugi ainus, kes vastutab majanduskasvu ja sotsiaalpoliitikate eest. praegu jääb selline mulje, nagu liikmesriiki polegi enam olemas. ma ei ole liikmesriikide vaenlane, ma austan rahvuseid ja valitsusi. rahvused ei ole mitte mingisugune hiljutine väljamõeldis, vaid need on aastasagu välja kujunenud. me peame üles ehitama Euroopa mitte neid rahvuseid nii-öelda hävitades, vaid äh, üles ehitama kõikide osade põhjal. aga minu meelest ei ole majandus äh, kasvupoliitika võimalik, kui me ei vähenda defitsiite ja äh, kui me ei vähenda riigivõlakoormat, me ei saa kulutada raha, mida meil ei ole ma olen kõikide valimiskampaania ürituste ajal seda öelnud, teleintervjuudes samuti, mõned nendest olid õnnestunud, mõned vähem, et, et see ei ole võimalik kulutada raha, mida meil ei ole. eelarve kui öeldakse, et mina ei taha seda, et eelarve jäikus jääks paika või et stabiilsus ja kasvupakti eesmärgid jäävad paika, see ei ole õige. ma toetan kasinuspoliitikat ja ma toetasin valimiskampaania ajal äh, sõber Olli Rehni kampaaniat. Äh, väga paljud teised kandidaadid muuseas eemaldusid sellest komisjoni poliitikast. mina nagu loll kaitsesin äh, nõukogu, sellepärast et ma olen seal istunud, seal nõukogus koos sõber Ansipiga, tulevase volinikuga ma olen Eurogrupi tulemusi toetanud, komisjoni tööd toetanud. nüüd on sellega siin lõpp, nüüd ma olen mina iseendana teie ees, ma olen teie ees oma iseloomuga, oma öö, äh, annetega ja kõige muuga ja ütlen teile selgelt, et ma olen stabiilsuspakti tuline toetaja, sest et stabiilsuspakt on ka kasvupakt viisteist päeva tagasi langetas nõukogu selle öö, osas otsuseid ja ilmselt nagu ka, nagu mina, leidsite ka teie, et selgelt on öeldud, et öö, ei hakata muutma öö, stabiilsuse kasvupakti, nii et seda ei hakata muutma. aga nõukogu ütles ka seda, et tuleb ära kasutada paindlikkusruumi nii nagu kahe tuhande viienda aasta märtsis kokku lepitati. see, lepiti, see ei tähenda seda, et keeratakse selg äh, vastutustundlikule äh, kasinuspoliitikale, kuid see näeb ette teatud äh, võimalused pakti raames käivitada stabiilsuspakt tugevamalt kui seni. ja niimoodi me selle asjale ka lähenema. ja kui ma nüüd paluksin teil selgitada mida nõukogu siis täpselt otsustas selles küsimuses, siis ilmselt oleks vastuseid sada erinevat ja seega saab öelda lihtsalt minu meelest praegu seda, et vaatame jooksvalt äh, seda, milliseid samme me saame astuda edasi. nii et küsimärgi alla me ei sea kasinus poliitikaid, kuid me peame siiski kasutama ära seda äh, paindlikkusruumi, mis meile on antud äh, kahe tuhande viiendal aastal ma arvan, et äh, me peaksime looma sellist majanduskasvu, mis toodab ka palju töökohti ja ainus äh, viis, kuidas mitte kulutada raha, mida meil ei ole, on ellu viia need mõtted, mis on esitatud. ma arvan tõesti, et äh, kui me tõesti loome ühtse digitaalse turu, kui me viimane, viime lõpuni ühisturu teenuste osas siis eh, te tekitame me majanduskasvu ja eh, loome eh, sellega töökohti ja niimoodi laieneb tööturg ja tekivad uued töökohad tulevikuvaldkondades ja mitte tagurlikes valdkondades. ma arvan, et me peame juurutama tõelise energia Euroopa Liidu, millega pannakse lõpp teatud äh, meie äh, tarnijatest äh, sõltumisele ja loomulikult me peame leidma võimalused ära kasutada kogu nende potentsiaalis taastuvad energiaallikad aga see kogu poliitika, energeetikapoliitika sõltub muidugi ka liikmesriikide teadmistest. Euroopa üksinda ei suuda midagi ära teha, kui liikmesriigid ei jaga Euroopa ambitsioone ja ei astu samme äh, nende eesmärkide nimel ja äh, kui ei kandu Euroopa ülene poliitika siis äh, valitsuste tasandile. ma arvan, et me peame tagama ka investeeringute taaskäivitamise Euroopas. praegu investeeringute tase ei vasta Euroopa teistele ambitsioonidele, nii-öelda programmi alustes riikides on investeeringud langenud nelikümmend protsenti. Need eh, liikmesriigid, kes on teistest väidetavalt eh, ees, eh, ei oma ka investeeringute määrasid, mis või, võiksid lubada siis meie äh, majanduse taaskäivitamise. nii, mind nimetas küll jah, kandidaadina ametisse nõukogu, aga praegu mul ei ole mandaati hakata liikmesriik äh,, läbirääkimisi, vabandust, pidama Euroopa Investeerimispangaga või teiste institutsioonidega, ma ei, minus ei ole piisavalt ülbust ilma parlamendi heakskiiduta hakata praegu pidama äh, läbirääkimisi, aga E, Euroopa investendi, investeerimispanga puhul ma ütleksin, et kui mind nimetatakse presidendiks, siis me peame kindlasti nendega väga tõsist koostööd tegema, vaatama, kuidas liigu-, leida vahendid praegu e, tõhusate vahendite jaoks ja kuidas leida vahendeid uute meetmete jaoks. me ei tohi unustada seda, et erainvesteeringud on vähemalt sama olulised kui e, äh, avaliku sektori investeeringud, nii et me peame kahel rindel tegutsema äh,, tagama siis nii erainvesteeringud kui ka avaliku sektori investeeringud. oleks vale, äh, kui äh, me ei viitaks Euroopast rääkimisel Euroopa põhiväärtustele, mis on Euroopa aluseks olnud. meil on mõju üle terve planeedi me ei peaks kirjutama teistele ette seda, kuidas tuleb käituda, aga me peaksime rohkem tegema selleks, et Euroopas ja Euroopa Liidu territooriumil põhiõigustest peetaks kinni põhiõiguste harta ei ole lihtsalt mingisugune pidukõne, millel ei ole mitte mingisugust tähtsust, vaid see on Euroopa üks alustaladest ja tuleb kinni pidada põhiõiguste hartast tulenevatest äh, väärtustest. Euroopa Liit seega peaks minu meelest liituma äh, Euroopa Nõukoguga inimõiguste hartaga kahe tuhande kuuendal aastal Äh, koostasin ma aruande Euroopa Liidu ja Strasbourgi Euroopa Nõukogu vahel ja kujutage ette, et üks ettepanekutest, mis ma tegin nii Euroopa Liidule kui ka Strasbourgi Nõukogule, oli see, et Euroopa Liit peaks liituma äh, Euroopa Nõukogu hartaga. ja muuseas, äh, Tallo komisjonis oli see suhteliselt palju vasturääkivusi tekitav ettepanek, äh, äh, see oli siis komisjon, kes selle asjaga tollal Euroopa Nõukogus tegeles, mitte segi ajada Delori komisjoniga, aga äh, ühesõnaga vasturääkivusi see tekitas, läbirääkimised on lõpuni viinud, viidud ja loodetavasti jõuame siis selle hartaga liitumiseni nii kiiresti kui võimalik ja ma tahaks ka, et Euroopa oleks sotsiaalsem, see on jah, loosung, aga see nii on. suur osa Euroopa rahvast loobub Euroopa eesmärkidest, sellepärast et tundub neile see, et me ei arvesta piisavalt sotsiaalsete aspektidega. ja sellepärast tuleb ka Majandus- ja Rahaliidu äh, kontekstis, aga ka Euroopa Liidu kontekstis laiemalt võtta tõsisemalt äh, meie sotsiaalset äh, poliitikat me peame võitlema sotsiaalse dumpingu vastu, me peame võitlema maksudumpingu vastu. arvatakse kogu aeg, et äh, endise Luksemburgi peaministrina ei sobiks mul äh, tegeleda üldse maksuküsimustega aga ma ütleksin teile siiski, et iga kord, äh, kui on kritiseeritud ühe või üht või teist maksusüsteemi, siis seda alati minu juhtimisel äh, üheksakümne seitsmendal aastal äh, tõime me sisse äh, mõistliku äh, hoiuste süsteemi Euroopas. me oleme võidelnud ebalojaalse maksukonkurentsi vastu ja eelmise aasta lõpus oli väga suur ajuteluleha maksuküsimustes äh, Luksemburgi arutelus iga kord, kui mulle äh, räägitakse äh, sellest, kuidas Luksemburgi maksusüsteem on nii või teistpidi kehv või vale või ebaõiglane, olen ma läbi lugenud kõikide teie maksusüsteemid, ma tunnen neid läbi ja lõhki, ma tean kõikide riikide maksusüsteemi Eh, need süsteemid on erinevad, eh, kuid põhimõte on kõigil sel-, selge, see on ühtne harmoniseeritud eh, süsteem. mina toetan maksukonkurentsi, aga mitte ebalojaalset maksukonkurentsi, seda kõikides sektorites need äh, liikmesriigid, kes on ära kasutanud Euroopa õigusakte, mis on äh, olnud äh, mitte just väga ideaalsed, on homme süsteemide ees, mis peaksid asjad korda ajama, nii et sellega me kavatseme kindlasti tegelema. nüüd rändeküsimused, sisserändeküsimused on ilmselt tänase Euroopa kõige olulisemad küsimused. ei saa olla nii, et äh, ainult need liikmesriigid, kes ebaseadusliku immi-, immigratsiooniga on kõige otsesemalt iga päev kimpus, äh, peavad vastutama selle eest, et äh, selle sisserände, ebaseadusliku sisserände tagajärgedega tegeleda. see ei ole Itaalia või Kreeka probleem, see on Euroopa probleem Eh, jah, võib öelda Mare Nostra, aga ka tuleb eh, siiski rääkida ka eh, probleemidest, mis on meil terve Vahemere regioonis ja me peame lihtsalt näitama üles suuremat solidaarsust nende riikide suhtes. ma tahaksin, et me räägiksime illegaalsest sisserändest ja et me räägiksime äh, ka öö, otseselt küsimustest, mis on seotud öö, legaalse sisserändega. mõne aastakümne pärast on meil veel tõsiselt puudu töökätest ja väga raskeks kujuneb see olukord, aga sellest üldse rääkida on väga raske, sest et see on öö, ministrite nõukogus palju vasturääkivusi tekitav öö, teema. me peame harmoneerima öö, seadusandlust äh, pagulaspoliitika osas. on oluline, et ei oleks niimoodi, et äh, asju lahendatakse täiesti erinevalt liikmesriikides on riike kus kaheksakümmend seitse protsenti pagulastaotlustest võetakse vastu Äh, aga needsamad inimesed, kui nad esitavad äh, taotlusi mõnes teises riigis ainult, ainult kaheksa kuni kümme protsenti nendest äh, võetakse riiki, nii et see on samuti asi, millele me peame tähelepanu pöörama ja siin ühtseid väärtuseid rakendama. no votki, kuivõrd mul oli antud veerand tundi, paari sõnaga võtsin siis kokku oma prioriteedid lühidalt ja need, kes ütlevad, et me peame ühenduse meetodi eh, taaselustama oma süsteemis, nendega ma olen nõus, tõesti, ühenduse meetod on praegu olnud eh, nii-öelda väga vaikiv osapool kogu selles süsteemis. Eh, Euroopast on kujunenud majanduskriisis sel ülemaailmse kriisi keskus, seda võib-olla õigustamatult äh, me oleme pidanud äh, remontima lennukit, mis on õhus äh, leekides koos Olli Reiniga äh, ja me suutsime seda teha. me olime pilvede kõrgusel ja pidime äh, seda lennukit äh, seal remontima. tegelikult peaks nüüd olema nii, et me enne, kui lennuk õhku tõuseb, selle ära remondime. ja ma tahaksin Olli Reinile siin tunnustust avaldada. meie ees oli maailma lõpp äh, ja selles äh, olukorras tegi Olli Rehn tõesti ära suure, suurepärase töö, nii nagu ka Euroopa Keskpank. Euh. aitäh, Jean-Claude! suur tänu, minu ettepanek on alustada kohe küsimustega ja ettepanek on, et te esitate küsimused ühe minuti jooksul enam-vähem, siis Jean-Claude vastab kohe ja kui te olete temaga nõus või ei ole nõus, siis vastate talle veel lühidalt ja kui Jean-Claude'il on veel midagi veel öelda, siis saab ta omalt poolt reageerida. nii et äh, palun teil distsiplineeritud olla, ma tean, et äh, see on väga raske, kuid me proovime siiski endast parima anda. alustan Andrus Ansipiga, kes äh, esitab esimese küsimuse. palun, Andrus aitäh, kallis Jean-Claude, kõigepealt äh, tahaksin tänada sind äh, sellest, et sa siin oled täna ja räägid meile Euroopa Liidu tulevikust. minu küsimus puudutab sinu teist prioriteeti, mis on seotud Euroopa Energialiiduga mõned aastad tagasi öeldi, et et vabad Balti riigid olid nagu isoleeritud saared euro-, energia mõttes Euroopa Liidus. tänu Euroopa Liidu rahastusele on Eestil palju paremad ühendused naaberriikidega nüüdseks ja me saame rääkida tõelisest energiajulgeolekust, kui me räägime Eestist. kuid meil on tõeline vajadus luua arukas energiavõrk kogu Euroopas. selleks on vaja väga suuri rahasummasid ja me teame, et meil on ainult üheksa miljardit eurot, mis on ette nähtud Euroopa Euroopa ühendamise vahendiks ja meil on vaja energiavõrgustikku, mis tugevneks nii avalikule kui ka erarahastusele. kas te kavatsete teha ettepaneku tõeliseks Euroopa Energialiiduks ning kiirete siseturu barjääride kõrvaldamiseks? On... see sõltub voliku, volinike panustest, kes ametisse nimetatakse. mina olen siin üksi, ma ei tea, kes volinikuks nimetatakse, sina nimetatakse volin-, sa oled kindlasti volinikuks nimetatud äh, ja sinust saab väga hea volinik, sest sa olid äh, peaminister, me oleme tihedat koostööd teinud, nii et kes oli hea peaminister, siis ei ole mingit kahtlust, et temast saab ka hea volinik. kuid see sõltub äh, konkreetsest järgmise komisjoni programmist, mille me vastu võtame. mina toetan energialiidu agenda nii kaugele viimist kui võimalik ja tõkete eemaldamist, mis äh, endiselt eksisteerivad ühenduste puhul, mis on erinevate energiakanalite vahel Euroopas. ma kavatsen arutada seda Euroopa Investeerimispangaga selleks, et luua võimalikult palju avalikku rahastust ning ka erasektori rahastust ja me räägime energiast ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, see on meie põhiline investeerimisprogrammi eesmärk, mille me kavatseme luua. ma tahaksin kaaluda kõiki nende ettepanekute elemente, mida Poola peaminister Donald Tusk on teinud kaks-kolm kuud aastat tagasi, mis Energialiitu puudutasid, kõiki neid elemente tuleb kindlasti arvesse võtta. Jean-Claude, kas meil on ka ühine energia tarnepoliitika, jah, tõepoolest me peame äh, seda niimoodi keskselt korraldama, on selge, et kui me muutume põhiliseks energia tarnijaks kõikide energiavarustajate juures, siis meil õnnestub hindu vähendada, nii et mina olen selle poolt, et luua selline keskne ostmise süsteem. energiasüsteemid on erinevates riikides tõesti väga erinevad, mõnes riigis on tegemist äh, avalike ettevõtetega teistes riikides, avalike ja eraettevõtetega, eraettevõtetele selline keskse süsteemi idee ei meeldi, kuid kui neil õnnestub energiaga, energiat tarnida parema hinnaga, siis ma ei näe mingit põhjust, miks nad ei tahaks selles osaleda. härra Telitška, jah, Jean-Claude, sa ei mäleta, kui me istusime Strasbourgis koos ja ma püüdsin äh, rääkida sulle sellest, et sa peaksid äh, komisjoniga liituma. tollal oli see võimatu, kuid täna on mul väga hea meel selle üle, et sa siin oled. igal juhul on meil mõned küsimused, mis vajavad lahendamist. sa rääkisid energiaküsimusest. ma toetan Energialiidu ideed, kuid ma pean ütlema, et ma leian, et meil ei ole transpordi vallas toimivat siseturgu, me peame olemasolevaid õigusakte tugevdama, ma arvan, et raske on transportida energiat ühest Euroopa Liidu otsast teise. meil on vaja transpordi vallas palju veel ära teha, muidugi ma ei hakka siin Kallase tööd kritiseerima, kuid kuidas sa näed ette TNT juhiste rakendamist ja nende pakettide rakendamist, mis meil olemas on ning administratiivkoormus, halduskoormus ma ei ole veel selle kohta sinu käest midagi kuulnud, kui sa oma prioriteete tutvustasid ja ma arvan, et me peaksime saaksime oluliselt halduskoormust vähendada ja siis äh, oleks meie majandus juba kasvuteel. Euh, ja transpordipoliitika vallas ma tahaksin teile meelde tuletada, et äh, tegemist on ühe kõige vanema poliitikavaldkonnaga Euroopa Liidus, kuid tõepoolest on tõsi, et kümnete aastate jooksul on erinevad komisjonid äh, pööranud oma pilgu mujale ja mitte tähelepanu pööranud transpordipoliitikale. ja komisjonil oleks peaaegu hakatud äh, kohtuprotsessi kaela määrama selle tõttu, et äh, komisjon ei tegelenud äh, transpordipoliitikaga. juba Delors, kes on minu sõber ja õpetaja, ei osanud rakendada erinevaid pakette, mis tema käsutuses olid Delorest räägitakse siin väga palju tõepoolest, kuid ta tegi ainult poole sellest ära, mida ta oleks võinud teha ja saanud teha. nii et tema komisjon ei viinud ellu tõelist transpordipoliitikat ja meil on olemas tõkked, mis peavad kaduma. lihtne see ei saa olema, sellepärast et erinevused riikide ja transpordivõrgustike vahel on väga suured, kuid transpordipoliitika ja tõkete eemaldamine on osa kasvupoliitikast, mida me ette näeme see suurendab ka töötajate liiguvust Euroopas, ma tahaksin, et me ei ohustaks töötajate vaba liikumist sest muidu meil ei ole võimalik homme kaitsta ka muid vabadusi, mida Rooma leping ette näeb, nii et ma olen sellega täiesti nõus, mis sa ütlesid ja ma eh, tahan kindlasti teha niimoodi, et transpordipoliitika saaks uue hoo sisse. ma olen nagu Kiigi tahtnud, et me bürokraatiat Euroopas vähendaksime me oleme kogu aeg öelnud, et Euroopa peab suurelt toimima suurte teemade ja väikselt väikeste teemade puhul. kui me seda räägime juba aastaid, siis eh, peab tunnistama ka, et üht-teist on juba ära tehtud, nüüd oma ametiaega lõpetav komisjon on osanud kuus miljonit, kuus tuhat teksti kehtetuks kuulutada, mida ei olnud vaja. ja bürokraatia vähendamine äh, nagu viimane komisjon seda tegi, on taganud Euroopa majandusele kolmekümne kahe miljardi väärtuses lisandväärtust, nii et öelda, et midagi ei ole ära tehtud, oleks liialdus, kuid me peame loomulikult selles suunas jätkama. kahe tuhande neljandal aastal oli see eh, ettepanek juba õhus, kuid ma keeldusin tollal komisjoni presidendiks hakkamast poolt ja toetasin Gi kandidatuuri tollal, kuid Belgia ja Luksemburgi rahandusliit ei suutnud britte veenda, nii et me olime tollal siis nende ohvrid, kuid täna on meil siiski põhjust rõõmustada. Pavel, kas sa tahad veel oma küsimusele tagasi tulla? jah, ma arvan, et on väga selge, et Barroso komisjon on teinud ära jõupingutusi selleks, et halduskoormust vähendada. ma olin Stoiberi rühma liige kaheksa aasta jooksul, kuid viimase kolme aasta jooksul on komisjon oma jõupingutusi äh, vähendanud. ma arvan, et tuleb endise hoo juurde tagasi pöörduda. Äh, aitäh, härra Kuuba. Äh, mul oli väga hea meel, et äh, te rääkisite ühtset turgu, mul on väga hea meel, et sellest räägiti. kui me vaatame Eestit, siis me näeme, et siin on olemas virtuaalne digitaalne isikutunnistus ja see on väga hea, sest kui me vaatame suuri riike, siis need on väga ebatõhusad, on täiesti hämmastav, kui tagurlikud on, kui me vaatame internetikiirust Eestis või Leedus või võrdleme seda Prantsusmaa või Belgiaga, siis on vahe tohutu, kuid ühtne digitaalturg on kasuks ka inimestele, kui te vaatate näiteks äh, rändlustasusid, see oli suur projekt, inimesed näevad nüüd, kuidas neil on võimalik tõesti raha selle pealt kokku hoida ja me näeme, kuidas inimestele on need projektid kasuks, see ongi tõhusus. kus on teie kõigehõlmav strateegia digitaaltehnoloogia jaoks, mis kuupäevaks te kavatsete luua vastava strateegia digitaaltehnoloogia arendamiseks Euroopas? küsimus on ka arvudes. meil on väga suur võitlus Barroso komisjoniga olnud sellel teemal ja ta lubas meile ühe miljardi lõpuks ühe miljardi järgmiseks viieks aastaks digitaalmajanduse arendamiseks ja see me võime juba Jean-Claude'ist vastata, kuid küsimus on, mida te, sa kavatsed rohkem ära teha, milline on see arv, mis sa saad meile lubada, sest see on olnud suureks probleemiksel viimastel aastatel mul mingisuguseid arve ei ole, sellepärast et komisjon ei ole veel moodustatud. Te küsite mult konkreetseid küsimusi, detailseid küsimusi, kuid uul, uuel komisjonil ei ole veel programmi. ma võin teatud suuniseid anda järgmise komisjoni presidendina, kuid ma ei tea, mida kakskümmend seitse volinikku arvavad, me peame seda omavahel arutama nii et ärge esitage mulle detailseid küsimusi, kui te teate, et ma ei saa neile vastata, loomulikult man äh, finantsmahte vaja suurendada. ja me oleme sellele valdkonnale äh, teatud summad ette näinud. mul mingisuguseid arve praegu ei ole teile öelda, kuid me peame kõik tõkked eemaldama, eemaldama, mis on digitaalturul praegu. meil on liiga palju operaatoreid, liiga palju reguleerijaid, me peame selle süsteemi maha lammutama, kui me võrdleme Euroopa Liidu, Hiina või USA-ga, siis on täiesti hämmastav näha, kui fragmenteeritud on Euroopa Liidu digitaalturg ja me peame siin tõkked eemaldama. küsimus ei ole ainult rahas, vaid küsimus on ka poliitilises juhtimises me peame liikmesriike veenma, et nad peavad osa oma digitaalsest suveräänsusest ära andma. Neil ei ole enam õigust jätkata digitaalturu killustamisega. kõik, ma arvan, on minuga nõus. ma tean, et kui küsimus on detailides ja detailsete otsuste langetamises, siis seisame silmitsi tugeva vastasseisuga liikmesriikide poolt ja ma olen kindel, et tegemist on väga suure tööga, mis tuleb ära teha. sõltumatult arvudest on küsimus ka tehnilistes tõketes ja muudes küsimustes. Herben Jaan, palun. aitäh, Gi. härra Juncker üks põhilisi probleeme lääneriikide demokraatias on täielik ja pikaajalise visiooni puudumine. lühiajaliselt vaadatakse kõike, eriti just liikmesriikides ja kui ma vaatan teie prioriteete, siis ma näen ka, kuidas keskendutakse just lühiajalistele probleemidele. ei tähenda, et tegemist oleks äh, väikeste probleemidega, aga lühiajaliste probleemidega nagu TTIP, Briti küsimus, kõrged energiahinnad, isegi osa teie majanduskasvu ja tööhõivega seotud probleemidest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 Äh, puudu on põhjalikum visioon sellest, kuidas tugevdada Euroopa Liidu majandust, aga pikaajalises perspektiivis ma tahaksin keskenduda kahele elemendile, need on mõlemad seotud jätkusuutlikkusega, kuid ka majandusega. esimene on siis seotud energia, äh, ressursitõhususega. me oleme väga haavatavad Euroopas, sest meil ei ole väga palju ressursse, ainus ressursitõhususe agenda on seotud keskkonnaga, taaskasutamisega ja nii edasi. milline on teie nägemus selle kaasamise osas ähm, diplomaatiasse ja kaubanduspoliitikasse ja teine puudutab äh, kliimamuutust. mis on teie nägemus äh, kliimamuutuse ja Euroopa Liidu kliimapoliitika kohta, sellepärast et ma näen, et teie prioriteetidest on see küsimus puudu. kas te olete valmis Euroopa Komisjoni presidendina võitlema tugeva, kõikehõlmava rahvusvahelise kokkuleppe eest kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Pariisis ja kas te olete nõus, et meil on vaja väga auahneid Euroopa Liidu eesmärke selles vallas? ma olen pisut üllatunud sellest küsimusest, ma konstateerisin viimaste nädalate jooksul, et vähesed on minu programmi lugenud. ja täna avastan, et mõned leiavad, et Eh, programmis kõiki küsimusi ei ole käsitletud, see on muidugi tõsi, sellepärast minu eesmärgiks ei olnudki kõiki poliitika valdkondi sinna sisse viia, mida me kavatseme käsitlema hakata. tõepoolest, me oleme selle lühiajalise perspektiivi ohvrid ja kui meil ei õnnestu lühiajalises perspektiivis probleeme lahendada, siis äh, me ei saa ka äh, pikemas perspektiivis äh, probleeme lahendada. Äh, kliimapoliitika on seotud muidugi kliimamuutusega. majandus- ja finantskriisi jooksul olen korduvalt öelnud, et kui see kriis lõpeb, siis kliimakriis kestab edasi ja meil on vaja kliimapoliitikat selleks, et paremini võidelda kliimamuutuse vastu. ja me peame seda võimalikult hästi haldama. ülemkogu kavatseb äh, seda küsimust äh, käsitleda ja mul on äh, ka olemas vastav kogemus, ma tean, et eesmärke on raske realiseerida ma tahaksin, et Pariisi konverentsi jooksul ma tahaksin, et äh, Euroopa liidrid seisaksid oma eesmärkide eest, kuid oktoobrikuus ülemkogu võtab vastu vastavad otsused ja see on praegune komisjon, kes siis selle töö läbi viib ning tulev komisjon tagab, et Pariisi konverentsi eesmärgid oleksid võimalikult auahned. You want to come back uh,, Herminion? kas soovid ka lisaküsimust? jah, vaatame nõukogu aga nemad on ju Poola äh, võimu all, mis puudutab kliimaküsimusi. on praegu ainult üks institutsioon, mis suudab meid Poola küüsist vabastada, see on Euroopa Komisjon. kas teie olete siis nõus ka mingisuguse, mingisuguse lahenduse leidma, et Poola ei juhiks kogu seda kliimadebatti üksinda? Euh, Teil on natukene mm, kalduvus lihtsustada probleeme, ma ütlen seda äh, kõige austuse juures Poolal on oma probleemid äh, ja ma arvan, et äh, ma ei hakka neid äh, siin täna konkreetselt arutama liberaalide fraktsioonis ilma sel- ja saada siis kritiseerida selle eest pärast. ma olen, nii nagu ma olen Euroopa Nõukogus öelnud, alati olnud nõus Poola kolleegide ettepanekutega nendes küsimustes, aga selge on see, et see täna seda probleemi ei lahenda. Lambsdorff, palun. suur tänugi härra Juncker, mul on hea meel näha äh, teid siin kui nõukogu pakutud kandidaati. ma arvan, et äh, teie kandidatuur on hea, et see aitab kaasa demokraatiale Euroopas. me peame siin rääkima sellest, kuidas äh, majanduskasvu suurendada ja kuidas aidata liikmesriike, eriti lõunapoolseid, kuidas äh, kuidas edasi minna, ma arvan, et meil on vaja uusi tooteid, teenuseid ja nõnda edasi, aga mul on ka omalt poolt mõned tähelepanekud. hommikul te rääkisite äh, sotsiaaldemokraatidele, et äh, et Olli Reni järglane on äh, sotsiaaldemokraat, ma ei tea, kas see on tõsi, aga kui on, miks see peaks nii olema? ja kui see ka nii on, siis tuleb ikkagi jääda kasvu- ja stabiilsuspakti juurde, sest see on ju keskne teema kas te arvate, et see, mida sotsiaaldemokraadid rääkisid, on õige? ja teiseks äh, turgude avamise, äh, turgude küsimus. me oleme praegu USA-ga läbi rääkimas, mida te sellest arvate? kuidas te neid läbirääkimisi hindate? ja veel üks küsimus kuidas te soovite või kuidas te kavatsete tõhustada seda, mismoodi Euroopa Komisjon suhtleb selleks, et tagasi võita usaldus, mis praegu on kaduma läinud, sest Saksamaal on see usaldamatus ju eriti suur, aitäh! valimiskampaania ajal kogesin ma üht olukorda, kus ma asusin kõigi teiste vastu, kus ma ainsana kaitsesin äh, neid, kes äh, olid äh, löögi all. kus ma ainsana kaitsesin komisjoni. ma sain aru, et komisjonil on oma roll mängida, et nad peavad sellega toime tulema, mitte keegi teine ei astunud nende kaitseks välja. ma saan väga hästi aru, et meil on vaja majanduskasvu ning et tuleb üles seada teatud prioriteedid, mille abil seda kasvu ka saavutada et me tuleksime ummikseisust välja. aga mis puudutab Olli Rehni küsimust, siis täna hommikul sotsiaaldemokraatide fraktsioonis olin ma jällegi ainuke, kes Olli Rehni kaitses. ainuke, kes ütles midagi tema kaitseks. kui aga asjad oleksid nii lihtsad, ma ütlesin, et kui asjad oleksid nii lihtsad, saaks seda teha ka sotsiaaldemokraat järgmisena ja tõesti nii ka oleks. nii olekski mina kaitsen ju lihtsalt kasvu- ja stabiilsuspakti. ning mis puudutab sotsiaaldemokraate, siis nende hulgas on kindlasti selliseid kolleege, kes tulevad oma tööga toime, aga ka nemad peavad töötama selle töökava alusel, mille Euroopa Komisjon koostab ning Euroopa Komisjoni uus töökava ei erine tõenäoliselt äh, suuresti sellest, mida nõukogu seni on äh, rääkinud. ehk siis äh, kasvu- ja stabiilsuspakti tõenäoliselt oluliselt ei muudeta. midagi seoses sellega oluliselt ei muutu, tegemist tegemist on paktiga, mis on olemas juba aastast kaks tuhat viis. ja mina omalt poolt ei toeta seda, et programmid oleksid tsüklilised näiteks aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa käitusid kõik liikmesriigid tsüklilise programmi kohaselt ja tegelikult oli see osa põhjustest, miks äh, tekkisid niivõrd suured riigivõlad. tsüklilisust ei saa kogu aeg rakendada, seda ei saa pidevalt rakendada. ma arvan, et nüüd tuleks vaadata, mismoodi läbi viia strukturaalseid reforme sest tõenäoliselt on meil siis võimalik stabiilsuskasvu veidi paindlikumalt tõlgendada ja seda me kavatsemegi teha. nii et ma soovin, et te saaksite aru. mina ei ole mingeid pressiteateid lugenud. ma ütlen midagi ühes poliitilises fraktsioonis, siis ma lähen järgmisse ja äkki hakatakse pärima, et mida sa seal rääkisid, miks ja ma pean siis hoolikalt järelmõtlema, mida täpselt ma siis ikkagi ütlesin. praegu näib mulle, et teie küsimust ajendab teatud määral ka press ja et eh, võib tekkida ka väärarusaamu, kui ei ole tegelikult täiesti selge, kes kellele mida ütles. ma pooldan stabiilsust ma mõtlen praegu Maastrichti lepingule ja Maastrichti lepingu läbirääkimistele. ma ei mäleta enam, kellega ma siis vaidlesin, aga igal juhul oli küsimuse all Euroopa Keskpanga sõltumatus ja tekkis äh, mitte ainult vaidlusi, vaid ka tülisid. me rääkisime härra Delooriga äh, rahanduspoliitikast ja mulle tundus ka toona, et majanduspoliitika koordineerimist ja kooskõlastamist tuleks võtta väheke tõsisemalt. praegu räägitakse väga palju majandushaldusest. mina leian, et tegelikult tuleks sellised küsimused kirjutada juba aluslepingutesse, sest meie eesmärk on ju tugevdada Majandus- ja Rahandusliitu mis aga puutub USA küsimusse ja läbirääkimistesse USA-ga, siis mina loodan, et need läbirääkimised on nii ausad ja läbipaistvad kui vähegi võimalik, nad peavad alati olema veel läbipaistvamad, see on selge ja seda oleme ka pikalt öelnud. ning ma kavatsen läbipaistvuse küsimust eraldi uurida. muidugi on vaja ka Euroopa Parlamendi nõusolekut, seda hilisemas faasis kui me kavatseme sõlmida vabakaubanduslepingu. ma arvan, et andmekaitset, andmekaitset praegu arutada ei saa nende läbirääkimiste raames, sest äh, kuigi on äh, loomulikult selge, et ähm, kui eurooplased ajavad kellegagi äri, siis tuleb austada äh, Euroopa andmekaitsereegleid, seda ka siis, kui seda äri aetakse väljaspool Euroopat. ja selline põhimõte laieneb ka tarbijakaitsele, keskkonnakaitsele. Need on kõik sellised teemad, millega on seotud kindlad reeglid, mida ameeriklased ei või eirata või valida sealt ainult endale sobiva osa. nii et jah, me oleme andnud Euroopale lubadusi, me peame neid lubadusi ka täitma ja praegu me arutame sisulisi asju, aga ma pean ikkagi ütlema, sisuliselt väga olulisi asju, aga ma pean ikkagi ütlema, et äh, tegelikult ei käitu institutsioonid omavahel piisavalt äh, lugupidavalt või piisavalt hästi. me võtame siin Brüsselis valmis mingisuguse, vastu mingisuguse otsuse, aga siis lähevad need, kes elavad liikmesriikides, liikmesriikidesse või valitsustesse ja hakkavad seal kõike kritiseerima, milles nad ise on kokku leppinud ma arvan, et see käitumine on täiesti väljakannatamatu, täiesti talumatu ja see peab lõppema. kõik ütlevad koosoleku lõpus, mina võitsin, ma sain oma tahtmise. inimesed on nagu paabulinnud. räägitakse oma tahtmise saamisest, teiste allasurumisest, võitmisest. vaadake mida kirjutavad erinevad uudise, uudisteagentuurid ja äh, mida näidatakse televisioonist. kõik uhkeldavad kaamerate ees, aga tegelikult on nii, et Euroopa kas kaotab koos või võidab koos. ma ei oska väga hästi saksa keelt, aga igaks juhuks siis sellepärast kontrollin üle, et ütlesid, et kui äh, sotsialist on äh, Olli Rehni järglane, siis ta peab stabiilsuspakti järgima, jah, nii on. ja teiseks ütlesid äh, samuti, et ei ole otsustatud, et see saab olema sotsiaaldemokraat. kas sain õigesti aru? jah erinevate fraktsioonide äh, esimehed äh, ütlevad, et ma peaksin garanteerima nendele portfellid. aga ei ole veel asi otsustatud, ütleb äh, härra Verhofstadt. ma lihtsalt räägin sellest, kuidas käituvad fraktsiooni esimehed. härra Verhofstadt ütleb järelikult, jumal tänatud, ei ole asi veel otsustatud. Olli, kõigepealt sina ja siis Mariann sest et praegu käib oluline arutelu stabiilsuspakti osas ja sul oli vist ka küsimus selle kohta. aitähki. kõigepealt, äh, Jean-Claude, tere tulemast Euroopa Parlamenti. mul on väga hea meel, et sa said äh, täna tulla meie fraktsiooni esinema ja ma tänan sind äh, siiralt selle koostöö eest, mida me tegime eurokriisi puhkedes ja tänan sind eriti selle jätkuva toetuse eest, mida sa oled üles näidanud ühenduse meetodi suhtes ning äh, tõhustatud äh, majandushalduse äh, mudeli elluviimisel. see oli eriti oluline siis, kui me saavutasime eurokriisi ohjamisel esimese läbimurde ning ma arvan, et ka stabiilsus- ja kasvupakt ja majandushalduse mudeli tõhustamine on olnud väga olulised riik, riigi äh, võla kahandamisel seitsmelt protsendilt kolme koma viiele või isegi äh, madalamale. nii et äh, tegelikult on riigivõla tase Euroopa riikides nüüd stabiliseerunud, enne oli see tõesti väga kõrgel. tegemist on äärmiselt olulise teemaga, see on aidanud majandusel stabiliseeruda ja hakata taastuma ja tegelikult on siin vaja öelda tänusõnu ka just sulle, Jean-Claude edasi tahaksin sind tänada ka selle eest, et sa oled meile rääkinud äh, Äh, sellest, mida kavatseb uus komisjoni koosseis hakata tegema majandus- ja rahandusküsimustes ja ma arvan, et sa tegelikult ei peaks muretsema, mina ei oleks sulle nagunii kättesaadav. Soome valitsus leiab, et mina olen liiga pehme ja liiga järeleandlik ja ei sobiks sellele ametikohale, millest me siin räägime. sest mina äh, pean äh, tähtsamaks strukturaalset tasakaalu ja mitte nominaalseid eesmärke praegu on Euroopa suur probleem see, et töötuid on väga palju, aga investeeringuid liiga vähe ja seetõttu on meil vaja nõndanimetatud kahest strateegiat. ühest küljest tuleb saavutada suurem majanduskasv, milleks kahtlemata on vaja investeeringuid ja teisest küljest on vaja jätkata äh, avaliku sektori äh, finantside konsolideerimist ja kasutada olemasolevat raha otstarbekalt ja arukalt. võttes arvesse seda konteksti, tahaksin ma küsida, mida kavatsed sina, Jean-Claude, teha selleks, et tagada äh, kõikide liikmesriikide jaoks äh, see, et nad ähm, tõesti järgivad stabiilsuse reegleid ja seda siis ka need üksteist liikmesriiki, kellel on ikkagi veel väga suur eelarve defitsiit. aitäh! kõige suurem võimalus, mis meil on, Äh, liikmesriikide jaoks ühist võitu saavutada, on äh, reeglite ühtemoodi mõistmine ja ka järgimine. ehk siis me, meil on teatud äh, ruum paindlikkuseks või teatud manööverdamisruum ja see tuli sellele stabiilsuse kasvupaktile juurde siis, kui seda reformiti aastal kaks tuhat viis ma ei, ma ei tea, kas Euroopa ajalehed sellest nii väga kirjutasid, kuid ma omalt poolt ütleksin, et minu meelest me ei ole me ei olegi, me ei peagi tegelikult praegu midagi väga uut tegema, me peame lihtsalt ütlema liikmesriikidele, et läbi on vaja viia strukturaalsed reformid, sest tegelikult on majanduse struktuuri muutmine olulisem kui teatud nominaalsete eesmärkide saavutamine. ma leian ka seda, et äh, meil on vaja mõelda konkurentsivõime olemasolule või äh, suurendamisele. Euroopa Liidus räägitakse ju kogu aeg sellest, et meil peab olema tasakaalustatud areng, ühelt poolt äh, rohkem töökohti, aga teisest küljest ka suurem tootlikkus. aga tegelikult ei saa välismaailm aru, et meil on selline eesmärk, me ei kajasta seda piisavalt adekvaatselt. muidugi on nominaalsed eesmärgid olulised, nad on olulised, aga mitte nii olulised kui strukturaalsed reformid. Mariann? nüüd pean ma tõesti panema liikmetele, fraktsiooni liikmetele südamele, et rääkida võib ühe minuti korraga. aitähki ja ka mina tervitan teid, härra Juncker. tänan teid kõne eest, mis te pidasite ja kuulasin huviga teie sõnavõtte. mina olen Äh, vabandust, komisjon kahekümne nelja tunni jooksul pärast seda, kui valitakse uus president, annab välja teatise äh, noorsootöötuse kohta ja ilmselt ma ei pea teile rääkima, kui paljud noored on teatud liikmesriikides praegu töötud, te teate isegi, et see olukord on väga raske. ma arvan, et Euroopa kodanikud ootavad, et Euroopa Parlament ja komisjon midagi teeksid just nimelt töötuse vallas ja mina küsingi teie käest sellepärast, mida teie kavatsete teha, milliseid konkreetseid meetmeid te võtate ette selleks, et noorte tööhõive võimalused paraneksid ja eh, mida te arvate noorsootöö garantiifondist? see on minu esimene küsimus ja teine küsimus puudutab samuti tööjõu ja sotsiaalküsimusi, sest ma kuulun vastavasse alakomisjoni. Te just ütlesite, et me peame oma sotsiaalseid kohustusi võtma tõsisemalt ja ma tahaksin teie käest küsida, mismoodi te kavatsete seda teha, milliste meetmete abil me saame neid kohustusi tõsisemalt võtta? aitäh. Jean-Claude ma tahaksin kõigepealt teile öelda, et me ei peaks andma lubadusi, mida me ei saa täita. Euroopa Parlament ja komisjon ei ole need, kes töökohti loovad, nemad ei loo mitte ühtegi loo-, töökohta. me peame looma üldised makromajanduslikud tingimused, kui lubate, selleks, et Euroopa saaks uueneda ja leiaks uuesti majanduskasvu, mis peab olema kindlasti suurem kui see, mis on praegu, aga me ei saa jätta eurooplastele muljet, et viie aasta pärast komisjon või parlament on äh, lõpetanud massitööpuuduse probleemid, seda võimekust meil ei ole. mulle ei meeldi see mõte Euroopast, et Euroopa on see, kes vastutab kõikide asjade eest, meil on ometi ka, ka siseriiklikud valitsused, nemad äh, vastutavad äh, tööhõivepoliitika eest. Euroopa Liit äh, võib valitsustele pakkuda elemente ja instrumente oma poliitika rakendamiseks, aga see poliitika sisuliselt äh, on äh, ajada siseriiklikele valitsustele. ei saa olla nii, et valitsused peavad lahe, ütlevad, et Euroopa peab lahendama tööpuuduse probleemid, ei. Euroopa peab võimaldama Euroopa-üleseid instrumente valitsustele, kui neil on seda vaja jah, e, noorte inimeste massiline tööpuudus on tõesti kõige murettekitavam küsimus. me eraldasime kuus miljardit e, noorsoo tagatiseks. meil oli, kuid meil on ka teisi programme, mis oleks võib-olla seda raha e, tahtnud kasutada aga ainult kaks valitsust on tänaseks äh, esitanud programme, seda raha ei ole lihtsalt äh, kasutatud. raha, mida oleks võinud kasutada ära teistes programmides, kuid mis on ette nähtud tagatiseks, seda ei ole kasutatud. samas on tegemist poliitika, mille osas on kokku lepitud. me peame ju rakendama kõigepealt neid poliitikaid, milles me oleme kokku lepitud. kuus miljardit vedeleb, mida ei ole kasutatud ära täies äh, mahus, miks me peaksime rakendama või käivitama uusi programm, vabandust, käivitama uusi programme, kui seni vastu võetud programmid ei leia rakendamist valitsuste poolt, kes äh, selles on ise kokku leppinud? me peame tõesti ühtse turu, digitaalse turu käivitama, kui me tõesti võtame midagi ette äh, siseteenuste, siseturuteenuste osast, kui me käivitame investeeringute programmi, mis on finantseeritav, mis leiab rahalised vahendid lisaks sellele, mis aitab meil eh, tagada arengu transpordi info- kommunikatsioonitehnoloogias, siis oleks majanduskasv eh, otsene järeldus sellele ja töökohti loodakse samuti ja ma tõesti arvan, et me tõesti rakendame ühtset laiemat poliitikat ja ei peaks keskenduma mitte ainult konkreetsetele segmentidele erinevates poliitikates. Jean-Claude. teatud äh, hirmuga suhtun ma sellesse maksuküsimustesse kui ma kuulasin sinu sõnavõttu, siis mulle jäi mulje, et et see on üks nendest küsimustest, kus sa ütlesid, et ära sek-, ärge sekkuge sellesse, mis tehakse Luksemburi hertsogkonnas, et meie teame ka, mis teil tehakse ja nii edasi. Euh, euh, ma ei hakka siin küsima Luksemburgi maksusüsteemi kohta, vaid üldisemas plaanis me Äh, tahaksin äh, rääkida äh, ebaõiglasest maksukonkurentsist. kas sa oled maksubaaside lähendamise poolt ja kui jah, siis kas Eurotsoonis peamiselt või kogu Euroopa Liidus? ma arvan, et see on üks küsimus, millest räägiti ka palju valimiskampaania ajal ja teiseks FATCA, see Ameerika süsteem, mis tagab selle, et pangad on kohustatud Ameerika ametivõimudele andma teavet kõikide Ameerika kodanike ja mitte ainult Ameerika kodanike, vaid ka teiste riikide kodanike kohta, kes Ameerikas ei ela, kui nad paiknevad kui need pangad paiknevad Ameerika Ühendriikides ja keda võib karistada Ameerika seaduse alusel isegi siis, kui need pangad ei paikne USA-s. kas sa arvad, et see süsteem on kooskõlas Euroopa õigusloomega või on tegemist süsteemiga, mida tuleks püüda välja arendada Euroopas, kui me soovime teatud maksudest kõrvalehoidumise äh, äh, kahjusid vähendada? juba sajandeid räägime meie Jaaniga Euroopa maksupoliitikast ja täna oleme esimest korda ka ühel nõul pärast seda, kui ma viisin oma riigis sisse need muudatused, mis olid vajalikud, kavatsen ma ka siin üle korrata, et ma näen kuidas ähm, ettevõtete maksuküsimustes on vaja muudatusi sisse viia, nii et ähm, me kavatseme ühiseid ettepanekuid esitada selles vallas ja ma tahan, et ähm, ülemkogu liiguks selle teksti vastuvõtmise suunas. tõepoolest on tõsi, et ettevõtted Euroopas ja mitte ainult Euroopas mängivad erinevate riikide maksusüsteemide erinevusele ja me peame ühise jõupingutusega püüdma seda olukorda muuta, sest küsimus ei ole mitte ainult äh, maksuametites, vaid ka teatud ettevõtetes, mida soodustatakse ma ei kavatse tagasi võtta teksti, mis puudutab finantsteenuse maksustamist, see jääb lauale. nõukogu jätkab tugevdatud koostöö raames ka selle teksti käsitlemist fakta. minu meelest on täiesti erakordne, mida USA e, Euroopa Ühendriikidest e, rääkis Jean-Claude Juncker e, kogemata. peaministrina või rahandusministrina kui ma oleksin selle sammu astunud, siis oleksid kõik minu peale näpuga näidanud, öelnud, et ahah, ise tahtsite seda olukorda. Sivi Kula, aitähki, lugupeetud härra Junker. tere tulemast siia ja, ja kõigepealt on üllatuseks see, et riigipead ja valitsus äh, juhid on valmis oma lepingutest ka kinni pidama, te ütlesite ise, et väga hea, et meie ees on spitsenkandidaat ja teiseks on hea, et komisjoni eesotsas on keegi, kes teab, mis asi on ühenduse meetod, meil on selle üle väga hea meel. kaks konkreetset küsimust pankade kohta. eelnev komisjon on teinud ära suure töö koos nõukogu ja parlamendiga selleks, et sätestada teatud reegleid, mida nimetame pangandusliiduks ja mina leian, et keegi äh, üldisuse hulgas ei mõista, mis asi see on, kui ei ole tegemist just pankuritega, kuidas me saaksime selgitada seda, mida see tähendab ja kuidas te kavatsete äh, teha seda tööd meie jaoks on see üllalt küllalt raske. kuidas me saame tagada järgmise viie aasta jooksul nende tekstide ellurakendamise, sellepärast et me kuuleme tihtipeale, kuidas Euroopa kuhjab üksteise otsa erinevaid õigusloomelisi tekste ja siis, kui on vaja neid ellu rakendada, siis see on väga raske. kui ja mida te kavatsete teha eh, selles küsimuses, mis on Euroopa eh, liikmesriikidele määrava tähtsusega, kuidas te kavatsete parandada VKE-de rahastamist Äh, VKE-d ütlevad, et äh, pangad neile ei laena, pangad ütlevad, VKE-del ei ole vajalikke projekte rahastuseks. ja kuidas te äh, kavatsete seda VKE-de küsimust lahendada? Silvi. Euroopas tihtipeale jääb selgitustest puudu ähm, Euroopa kodanikele ei meeldi erinevad liidud, aga meie teeme siin erinevaid liite, räägime energialiidust, aga ma näen, et Euroopa kodanikele ei meeldi e, need erinevad liidud, kui me räägime pangandusest, siis kodanikud arvavad, et me oleme e, teinud e, panku soodustavaid samme, kuid tegelikult on vastupidi, püüame piirata pankade tegevust. meil on väga raske selgitada keskse järelevalvesüsteemi kodanikele, kui me selgitame neile, et me tahtsime äh, riigivõlgade ja pankade vahelist sidet murda, siis seda on väga raske selgitada. me peame, ma arvan, lihtsalt ütlema, et edaspidi ei ole maksumaksjad enam vastutavad teiste tehtud vigade eest. me peame nüüd väga hoolikalt rakendama neid äh, õigusloomelisi tekste, mis me oleme vastu võtnud, siin on küllalt palju tööd minu meelest veel vaja ära teha. ma kavatsen nädala lõpus arutada Euroopa Investeerimispanga presidendiga küsimust, mis puudutab äh, reaalmajanduse ja pangandussektori eh, vahelist eh, investeeringute voogu ja ka VKD rahastamist selleks, et eh, kaaluda vastavate instrumentide rakendamist. ma arvan, et olemasolevad ja uued instrumendid saaksid olla kasulikud Euroopa Investeerimispanga kätes selleks, et anda toetust VKE-dele, sellepärast et tõsi on, et krediidivoog on täiesti ebapiisav, eriti just programmiriikides Kreekas ja teistes riikides, kus ei rakendada piisavalt VKE-de potentsiaali. Mihhailova Äh, proua Mihhailova, kes on regikomisjoni esimees parlamendis, saab kõigepealt äh, sõna kahe viimase majandusküsimustesse puutuvate kolleegide seast ja siis kolleeg Artur, proua, kolleeg Mihhail. aitäh, härra Juncker. oma sissejuhatavas sõnavõtus te rääkisite sellest, et äh, väga kiiresti on vaja rohkem investeeringuid, seda nii avalikus sektoris kui äh, siis ka erainvesteeringuid. ma olen teiega nõus. Te ütlesite, et tuleb äh, aktiveerida just nimelt avaliku sektori rahastus ja tuleb julgustada erasektorit rohkem investeerima. ma arvan, et regionaalarengu seisukohast on eriti oluline see, et me investeeriksime taristusse ja ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate? kuidas te suhtute sellesse, millised säästud on praegu pankades, kas olemasolevaid sääste saaks kasutada taristutesse investeerimiseks? Ehm, või oskate te öelda, et oleks võimalik olemasolevaid finantsinstrumente paremini kasutada just nimelt eh, regionaalarengusse investeerimi-, investeerimiseks vastavalt eh, riikide eh, siseriiklikele partnerluslepingutele, mille nad on sõlminud Euroopa Komisjoniga? aitäh! Merci, Guy! suur tänu, Guy, äh, suur tänu, Jean-Claude. see tänane kuulamine aitab meil äh, tõesti mõõta siin seda, kui palju me maksuküsimustes oleme teineteisele lähenenud. Äh, jah, kui sa olid euroala esimees, siis ma ütlesin teinekord, et hommikutel tuletasid sa meile meelde, et tuleb ühtlustada ja nii edasi neid küsimusi ja pärastlõunal siis tehti nii, nagu Luksemburg teeb. aga nüüd äh, see maksukonvergents ja ebalojaalne konkurents maksuküsimustes, äh, kõige parem lähenemine oleks see, kui meil oleksid omavahendid, kui meil oleksid konkreetsed maksud, äh, mis kehtivad terve Euroopa Liidu territooriumil. selleks loodi üks rühm, kõrgetasemeline rühm milliseid ootuseid oled pannud sina sellele rühmale ja kuidas sa kavatsed neid toetada selleks, et äh, jõuda omavahendite osas kokkuleppele? sa oled komisjoni esimehe, vabandust, komisjoni presidendi kandidaadina siin, äh, mitmeaastane finantsraamistik võeti vastu seitsmeks aastaks Äh, sa rääkisid oma ambitsioonidest, äh, see eeldab äh, kõhklemata siis selle mitmeaastase finantsraamistiku ümbervaatamist. milliseid algatusi on sul plaanis selleks, et käivitada mitmeaastase finantsraamistiku revisjon? ja veel, kuivõrd sa oled siin kinnitanud oma toetust kasinuspoliitikale, kuidas sa, sa suhtud nendesse rallidesse ehk siis äh, maksmata kulukohustustesse, meil on kakssada kakskümmend miljonit äh,, mis on välja maksmata äh, detsember kaks tuhat kaksteist äh, sü-, süs- äh,, miljardit, vabandust äh,, seisuga ja tundub, et äh, ei ole hea poliitika, et äh, kulukohustuste ja, ja makseeraldiste vahel on nii suur vahe. suur tänu, Jean-Claude. Teie esimene küsimus, ma vastan proua äh, teile, et äh, Euroopa Investeerimispanga ja teiste partneritega äh, tuleb mõelda sellele, kuidas ühtlustada omavahel erinevaid vahendeid, sealhulgas neid vahendeid, mis puudutavad regionaalpoliitikat, selleks et taaskäivitada masin, nagu ma ütlesin ehk siis investeeringute masin Euroopas. praegu on liiga vara anda teile konkreetseid vastuseid nende elementide osas, millele te viitasite. Jean, sa oled mulle mitu korda öelnud senatis ja ka mujal seda, mis sa arvad sa ei oleks pidanud kommenteerima meie maksupoliitikat sellepärast et meie suurhertsogkond äh, on rakendanud Euroopa seadusandlust ja Euroopa seadusandlus kahjuks on auklik. me oleme aga muutnud näiteks meie käibemaksupoliitikat, me oleme mängureegleid äh, muutun-, muutnud, äh, me oleme otsustanud seda veel Prantsusmaa eesistumise ajal Äh, Christine Lagarde'i juhtimisel aastal kaks tuhat seitse, kaks tuhat kümme ja kaks tuhat kaksteist, et me muudame reegleid, aga ei saa iga kord äh, meie ei kirjuta kogu aeg ette ka Prantsusmaale seda, mis peaks tegema. isegi veel enne teie eesistumist tegelikult otsustasime ära need asjad see kõik ei ole oluline, nali naljaks. nüüd eh, need eh, rallid, eh, see on tõesti suur arutelu, miks on nii suur vahe maksekohustuste ja makseeraldiste vahel, ma olen sinuga täiesti nõus, aga komisjon ei ole eelarvepädev asutus, meie oleme täidesaatev organ, meil on kaks eelarvepädevat institutsiooni Euroopas ja sellepärast peaksid nõukogu ja parlament need asjad omavahel äh, rääkima. ja tegelikult ma tahaksin, et me räägiksime rohkem eelarvest Euroopa Liidus. rahandusministrid äh, äh, räägivad neist asjadest äh,, aga tegelikult äh, otsustatakse need asjad ära äh, eelarvenõukogus äh, välisministrite, äh, saadikute poolt. Äh, ja see ei ole päris õige. ja ma tahaksin, et rallide küsimus lahendataks, lahendataks lõplikult. aga komisjonil üsna tihti rahast puudus, et arved ära maksta. me oleme kogu aeg rääkinud sellest, et krediidivoogu, voolud peavad olema sujuvamad ja nii edasi, et komisjon saaks täita oma kohustusi ettevõtete osas. Itaalia riik, Kreeka riik on teinud väga suuri jõupingutusi selleks, et äh, õigel ajal maksta ära need arved, mis neile on esitatud selleks, et äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete äh, kassad ei jääks tühjaks ja Euroopa Komisjon peab äh, tegelema täpselt samamoodi. nüüd sa küsisid küsimuse ka omavahendite kohta, ma peaksin selles osas ütlema, et ma õppisin Strasbourgis finantsasju ja ma olen sellest ajast peale, siis kui ma tegin, olin alles öö, tudeng, et Euroopal peavad olema omavahendid ja ma olen seda seniseni, senini ja äh, aga te teate, millised äh, on erimeelsused liikmesriikide vahel. tuleb ähm, vahearuanne praeguse menetluse osas, see tuleb aastal kaks tuhat kuusteist. ma ei tahaks siin midagi tuua, tooma hakata ettepoole aastasse kaks tuhat viisteist, sest et peaks kõigepealt enne mõtlema ja siis hüppama. ma tahaksin, et Mario Monti jätkaks selle tööga, mida ta on teinud oma grupi tasandil, ma arvan, et äh, see kõrgetasemeline rüp-, rühm on teinud ära suurepärase töö ja ma loodan, et nad jätkavad. aga arutelu omavahendite osas tuleb käivitada praegusest hetkest peale, kui me nüüd ootame protsessi lõpuni, ei suuda me ilmselt äh, piisavalt ambitsioonikaid äh, samme astuda selles küsimuses mul ei ole illusioone, mul ei ole illusioone Euroopa osas ega ka omavahendite osas, aga see on arutelu, mis me peame maha pidama ja mida me peame elus hoidma. ja kindlasti ei peaks äh, vähikäiku andma sellele, nii nagu eelmine kord, kui oli see vahearuanne selle protsessi lõpus ja öeldi, et nüüd ei ole enam rohkem aega ja ma ei tea, mis veel. see selleks aga nüüd siis järgmine teema, äh, siseasjad ja Sofii Inetvelt. aitäh, Gi! tõesti, ka minul on väga hea meel, et meil täna see mõttevahetus toimub. ma lugesin teie prioriteetide nimekirja läbi ja see oli minu jaoks väga huvitav, aga kahju on sellest, et te võtate viienda prioriteedi maha, see oleks siis eeliskohtlemine ühele liikmesriigile ja asendate selle põhiväärtustega. mul on muidugi väga hea meel, et te viitasite põhiväärtustele ja vastavale hartale, kui te hiljuti esinesite aga ma arvan, et need liikmesriigid, kes põhiväärtusi ei austa, kes ei auta õigusriigi põhimõtet, kes talluvad jalge alla naiste õigused, geide õigused, meediavabaduse, äh, äh, ausa kohtupidamise või midagi muud säärast, kas te olete nõus sellega, et nende riikidega tuleks tegeleda väga palju tõsisemalt, kui tegeles eelmine Euroopa Komisjon? ning et nende riikide vastu tuleks olla vähemalt sama karm, kui me oleme riikidega siis, kui nad rikuvad eelarve või konkurentsireegleid. see on esimene küsimus ja teiseks kas te olete nõus välja pakkuma, nagu see koda on kaksteist korda palunud, kas te olete nõus välja tooma äh, seksuaalvähemuste teejuhi? ja kolmandaks tahaksin ma küsida, et te olete siin öelnud, et äh, mulle meeldib äh, hämaras ruumis äh, kokku leppida või midagi sarnast. minule see ei meeldi, minule meeldib läbipaistvus, nagu ka enamikule Euroopa kodanikele. kas te olete nõus sellega, et me peaksime uuesti alustama läbirääkimisi läbipaistvusdirektiivi osas ja et Euroopa Parlament peaks igal juhul vaid, võitlema läbipaistvuse eest, kas te toetate meid? jah, mulle öeldakse tihtipeale, et ma jään varju ja et ma peidan ennast hämaratesse korteritesse, ma olen umbes nagu teine. ma olen kohtunud paljudega siit just nendes kohtades, nii et nendes hämarates tubades ma ei olnud kunagi üksi ja meid oli seal nii palju, et me peaaegu põrkasime üksteise otsa. nii et et äh, on teatud arutelud, mis ei vääri avalikku ega läbipaistvat arutelu. eurogrupis osaledes äh, kas te tõesti arvate, et äh, intressimäärad või rahandusteemalised läbirääkimised et äh, kõike seda saab arutada avalikult. ma keeldun läbipaistvusest, mis kahjustab kõige nõrgemaid. ma keeldun läbipaistvusest, kui see on ohuks äh, nendele, kes ei saa ennast kaitsta. muidu peab arutelu olema muidugi avalik ja läbipaistev ja kõikidele selgitatav. ja muidugi ma toetan teid, kui on vaja kõike seda tööd läbi teha, kuid läbirääkimiste teatud elemente ei saa avalikult läbi viia seni, kuni kokkulepet ei ole veel saavutatud. ja ma olen kindlasti karmikäeline, kui teised volinikud mind toetavad sellel teel, nii et kui öeldakse, et Euroopa Liidus ei äh, peeta kinni põhiõigustest ja ülemkogus jäi mul üks hääl puudu, kui äh, tegemist oli sel, sellega, et ma olin natuke liiga karm ja kui härra Orbanilt küsiti, miks ta mind ei toetanud, miks äh, kui britid mind ei toetanud, siis Orban oli samuti minu vastu. see mm, vastusseis oli muidugi etteennustatav, kuid ma tahan kindlasti tagada selle, et põhiõigused on tagatud kõikjal ühtselt Euroopa Liidus ja ma ei kavatse siin kompromisse teha, ma olen täiesti järjekindel, kui asi puudutab põhiõiguste küsimust peale Ungari on muidugi teisi riike, kes äh, ei rakenda täielikult neid sätteid, kui me räägime nendest probleemidest, mida te siin mainisite. Euroopa peab teatud eluaspektide reglementeerimises olema ühel nõul ja ma olen täiesti nõus sellega, et me käivitaksime näiteks homode abielu äh, või interseksuaalsuse või transseksuaalsuse küsimuses teatud õigusaktid, ma olen selle poolt, kuid küsimus on selles, kas tõesti on vaja, et Euroopa või Brüssel hakkaks neid küsimusi reglementeerima julgustades äh, liikmesriike vastavat seadusandlust vastu võtma ja tagades, et põhiõigustest peetakse kinni, kuid ma ei tea, kas Euroopa Liit on kõige parem koht, kus selliseid äh, direktiive äh, algatada, mis puudutavad pereõigust, mis on ometigi liikmesriikide pädevuses, kuid kui parlament seda muult palub, siis ma kavatsen seda teha, ma olen oma koduriigis palju vastavaid algatusi käivitanud, kuid äh, minu küsimus on, kas te tõesti arvate, et Euroopa Liit peab nende küsimustega tegelema, kui äh, liikmesriikide tasami, tasandil põhiõigustest kinni ei peeta, siis peab Euroopa Liit sekkuma, kuid äh, õigusakte siin sellistes valdkondades vastu võtta, soovitusi jaa kuid äh, me ei hakka ometigi homode abielu puudutavat direktiivi vastu võtma või teisi sarnaseid direktiive. mina leian, et Euroopa Liit peab tegelema suurte probleemidega ja jätame perekonna õiguse ikkagi äh, liikmesriikide pädevusse äh, härra Verhofstadt ütleb, et äh, artikkel seitse, me ei ole julgenud seda rakendada, kas uus komisjonil on julgus seda teha? ma ei hakka siin äh, seitsmendat artiklit kõikide vastu ära kasutama, aga kui tuleb seda kasutada, siis tuleb seda kasutada tahaksin muidugi öelda, et komisjon võib teha kõik, mis ta tahab ja teeb kõik, mis ta saab. ma võin muidugi seitsmendat artiklit samuti kasutada, kuid nõukogu otsustab ja kui nõukogu komisjoni ei järgi, siis olen ma ometigi valmis olema see, kes kasutab seitsmendat artiklit mina olen seitsmenda artikli rakendamise poolt, kuid kui me teame, et parlament ega liikmesriigid ei toeta, siis ei ole vaja kõike seda algatada. jah. mul on hea meel, et te olete valmis meid toetama meie olime valmis äh, julgust üles näitama, kuid kahjuks teised mitte. kümme sekundit. Te ütlesite, et Euroopa Liit peab äh, tegelema tähtsate teemadega. minu meelest põhiõigused ja seksuaalvähemuste õigused ongi tähtis teema. peale selle kuulasin ma tähelepanelikult seda, mis te ütlesite läbipaistvuse kohta ja minu jaoks on see pisut murettekitav kui mina järgmisel nädalal hääletan, siis tahan ma olla kindel, et Euroopa Komisjoni president äh, tõesti võitleb läbipaistvuse eest järgmised viis aastat. see ei tähenda, et äh, iga sekund äh, igas nurgas peab olema läbipaistev sellepärast, et läbipaistvusdirektiiv ka võimaldab teatud manööverdamisruumi, kuid meil on vaja rohkem läbipaistvust, kui on praegu. ma ei olegi vastu. ma lihtsalt selgitasin, kus ei saa läbipaistvust automaatselt rakendada ja seda igal sekundil, olgu ööl või päeval, ükskõik millisest nurgast me siin räägime. ma tõin välja konkreetsed äh, poliitikad, kus ei ole võimalik probleeme lahendada täielikus läbipaistvuses, sest see oleks lihtsalt, äh, lihtsalt vastutustundetu. seda ka läbipaistvusdirektiivi enda valguses. ma ei usu, et me sellest erinevalt aru saame. ja ma soovin teie tähelepanu juhtida ka sellele, et mina ei ole kogu komisjon, ma olen lihtsalt üks Äh, isikutest, kes seal töötab ja komisjonile võib anda hinnangu siis, kui kogu koosseis on koos ja tööle hakkab. ja äh, siis äh, muutub komisjon ka aruande kohustuslikuks, mina teen, mis mina suudan, aga ma ei ole üksinda. kaks küsimust. on kaks Äh, immigratsiooni puuduvat küsimust äh, meie liikmete poolt. aitäh, ma leian, et tegemist on väga kvaliteetse aruteluga ja kui me tahame Euroopa poliitikat äh, läbi viia ja kui kodanikud meid kuulavad, siis meil on vaja just ausalt Euroopa ideedega tegeleda, aitäh selle eest ja teiseks ma olen teiega täiesti nõus, ma arvan, et Euroopa peab Eh, oma jõude koondama ja põhiliste küsimustega tegelema ja vähemate küsimustega tegelema ning seda paremini tegema. ja mul on väga hea meel, et eh, te tegelete ka rändevoogude küsimusega. meil on vaja julgust selle tegemiseks ja me peame ellu rakendama Euroopa rändepoliitikat, see tähendab, et me ei, ei saa ennast eh, punkrisse müürida Euroopa Liidus, meil on vaja tagada legaalne sissepääs Euroopasse. see tähendab, et me arutame kvootidest äh, riigiti ja see tähendab, et meil on tõhus solidaarsus ja see tähendab, et meil on kontrollitud piir, meil on vaja Euroopa piirivalvet ja meil on vaja ka tõelist koostöö ja koos arengupoliitikat Aafrikaga ja mul on väga hea meel, et te soovite tõelise Euroopa sisserändepoliitika suunas edasi liikuda. Cecilia. suur tänu ja aitäh ka teile, härra Juncker, et siia tulite. me oleme teid vist päris ära kurnanud, ma proovin äh, teid äh, omalt poolt mitte liialt väsitada. ma lugesin teie prioriteetide nimekirja suure huviga läbi ja lugesin läbi ka viiepunktilise plaani rände kohta Te rääkisite siin palju ebaseaduslikust sisserändest, piirikontrollist, koostööst kolmandate riikidega, aga tegelikult on äh, veel üks osa, mis siin peaks olema ja kahjuks ei ole. Te räägite ühtsest Euroopa süülisüsteemist, aga järgmine samm, mis samuti oleks vajalik, on ju äh, laiaulatuslik äh, humanitaar- ja asüülipoliitika Euroopas. see tähendaks siis seda, et kehtestatakse selged ja seaduslikud äh, reeglid nendele inimestele, kes on pagulasstaatuses, näiteks need kuus miljonit Süüria elanikku, kes peavad põgenema oma kodudest. oma prioriteetides ei räägi te neist mitte midagi. Te ei räägi näiteks sellest, et oleks vaja ajutisi asüülikeskusi ähm, ähm, või äh, laagreid äh, või äh, reegleid, mille alusel seaduslik sisseränne ja pagulasstaatuse andmine toimuks, sest tegelikult me peaksime aitama inimesi nendes kohutavates kannatustes, mida me praegu näeme. hiljuti suri jälle kakskümmend tuhat pagulast, kes üritas ületada Vahemerd ja pääseda Euroopasse. me peame neid aitama, me peame päästma elusid sest äh, Lampeduusa puhul me juba nägime, oleme näinud äh, kohutavaid asju, mis kahjuks jätkuvad iga päev. mida te kavatsete teha, et aidata neid inimesi? aitäh, Jean-Claude! kõigepealt, äh, te ei kurna mind sugugi siin. Teil ei õnnestu see lihtsalt. ma kuulan juba hommikul üheksast saadik erinevaid inimesi ja ma leian, et et meil on väga kvaliteetne arutelu siin käimas. kui ma koostasin prioriteetide dokumendi, siis ma ei tahtnud komisjoni programmi koostada sellega, vaid komisjoni programm koostatakse ja selle üle räägitakse läbi siis, kui kakskümmend kaheksa volinikku on oma kohtadel ja me tuleme nende probleemide juurde tagasi, millest te rääkisite ja mis on minu jaoks olulised, sellepärast et ma leian, et Euroopa Liit peab olema humanitaarliit ja humanitaartegevus peab olema meie tegevuste keskmes, ma arvan, et me peame paremini kaitsma oma välis-, välispiire, minu meelest on naeruväärne, et Frontexi äh, eelarve on kaheksakümmend miljonit ainult, äh, see on väga väike summa. ma tahaksin, et äh, meil oleksid ühised bürood, me peame vaatame, kuidas me saame seda teha, me ei saa neid õnnetuid inimesi Vahemerele hulpima jätta. meil oleks vaja laiapõhjalisemat lähenemist ja minu meelest on skandaalne, et me ei tegele probleemidega seal, kus nad tegelikult paiknevad, miks Euroopa Liidu liikmesriigid vähendavad koostöö ja arengueelarvet miks ainult Luksemburgi valitsus just tänu Charlie jõupingutusele on koostöö eelarvet suurendanud, miks britid on ainsad, kes on null koma seitse protsenti pühendanud äh, SKT-st arengupoliitikale, miks me peame ootama seda, et vaesed inimesed viskuksid lainetesse, selle asemel, et rakendada õiget poliitikat äh, seal, kus probleemid paiknevad. me peame olema solidaarsed nende inimestega, kes jõuavad Euroopa Liidu rannikule. me peame tegema niimoodi, et me oleksime heldemad nendega, kes on vaesed ja, ja kellel ei oleks siis vaja tulla Euroopasse, kui me aitaksime neid koha peal. Euh, meil on nüüd tulemas viis küsimust välispoliitika kohta, võtame nad ühes plokis Äh, selles dokumendis, mille te koostasite, oli välispoliitika üks peatükkidest, võib-olla isegi see peatükk, mis oli kõige rohkem äh, detailidesse aretatud. Anneli Neits kõigepealt, siis Hans van Baale ja siis teised ülejäänud. Anneli Neits, palun yeah suur tänu, härra Junker, suur tänu, et äh, täna pärastlõunal meile külla tulite. ma lugesin suure huviga seda peatükki, mis on pühendatud välispoliitikale, mida Euroopa Liit peaks arendama komisjoniga eesotsas ja teie viimane lõik selles peatükis on üsna huvitav, te viitate asjadele, mis teie meelest on suured puudu, suurteks puudujääkideks volinike vahelises töökorralduses, kes erinevaid välispoliitika aspekte eh, nende eest vastutavad, et te ütlete, et kõrgem esindaja ei eh, ole mänginud oma rolli niimoodi, nagu teie seda ette näeksite. seega, kas te võiksite natukene seda asja meile natukene selgitada? teie pikaajaline kogemus ilmselt tagab sellele, et, tagab selle, et ikka ja jälle käivad äh, siin peadirektoraatide vahel äh, kemplused selle üle, et kes vastutab ikka täpselt millise valdkonna eest, kõik kaitsevad oma tegevusvaldkonda ja see teeb ilmselt tööõhustiku suhteliselt keeruliseks. mida kavatsete siis komisjonis ette võtta selleks, et tänane välimispoliitika oleks tulevikus efektiivsem? Hans von Pahlen, palun. aitähki, härra Juncker. kui te vaatate tänast situatsiooni, siis märkate ju, et see on ebastabiilne meil on maailmas praegu mitmeid äh, sisesõdasid, aga on ka Putini probleem. Putin Venemaalt äh, üritab kallale tungida või vähemalt käppa peale panna idapoolsetele Euroopa riikidele meil on olnud äh, teatud äh, rahu juba väga pikki aastaid, aga ma arvan, et nüüd on see läinud. loomulikult peab iga riik ennekõike ennast ise kaitsma, aga ma tahan teada ka seda, mida teeb Euroopa Komisjon selleks, et äh, tugevdada kaitsealast koostööd Euroopas ja kaitsealast koostööd USA ja NATO-ga. suur tänu! Mire, cada vez que se produce suur tänu, ütleb härra Nari. iga kord, kui kuskil rikutakse inimõigusi, mõistab Euroopa selle hukka, aga sellest ei ole mingit kasu. kas teil on kavas kasutada Euroopa Liidu jõudu vähemalt selleks, et rakendataks humanitaarklauslit Eh, kas te kavatsete peatada teatud eh, lepingud ja mis puudutab Euroopa Liidu kõrgetasemelist esindajat, siis kas tema suudab paremini tagada koostöö Euroopa Komisjoni ja Euroopa välistalituse vahel? ja peale selle loen ma siit eh, Ühendkuningriigiga kokkuleppe kohta, ehk siis selle kohta, et tuleb heaks kiita Ühendkuningriigi erisused, et Ühendkuningriigiga tuleb äh, sõlmida eriline kokkulepe, nii et Ühendkuningriigil oleks äh, priviligeeritud äh, seisus. ehk siis, et Ühendkuningriik saab mingisuguse eristaatuse, mida teised riigid ei saa. Ähm, suur tänu, Ki. härra Juncker Euroopa Liidu laiendamine ja süvendamine on olnud tükk aega meie välispoliitiline eesmärk. ma arvan, et laiendamise puhul tuleb meil võtta ei ole meil vaja võtta mingit puhkust. mina olen Horvaatia esindaja ja arvan, et Euroopa peaks tooma kogu Euroopale rohkem mõistmist, arusaamist, jõukust ja koostööd mõned äh, liituda soovivad riigid peavad Brüsselis läbirääkimisi, mõned teised on kandidaadid ja mõned loodavad, et nad kunagi saavad kandidaatideks. seetõttu arvan ma, et me ei peaks välja saatma sellist signaali, et järgmise viie aasta jooksul mingit äh, laienemist ei toimu, see kindlasti ei ole hea mõte. härra Juncker, ma soovin teile öelda ma soovin teile, teilt küsida seda, kuidas te kavatsete hallata laienemisprotsessi üldiselt ja neid ootusi, mis Euroopale esitatakse, arvestatakse, et teie olete, arvestades, et te saate Euroopa Komisjoni presidendiks? aitäh. Äh, Charles Gans küsib järgmise küsimuse, nii et tuleme tagasi äh, oma riigi juurde. Charles, jah, Guy äh, ma tahaksin tegelikult esitada küsimuse, millele Jean-Claude juba tegelikult vastas, nii et äh, mikrofon kadus kõnelejalt. mikrofon, palun. ma jätkuvalt arvan, et sise- ja välissolidaarsus on lahutamatud omavahel ja oma vastustes sa ka viitasid äh, sellele, et sa, need kaks asja on lahutamatud omavahel. mis mind äh, hämmastab, on see, et äh, me oleme kokku leppinud selles juba ammu, et arengupoliitikale läheb teatud protsent eelarvest. kuidas nüüd teha nii, et see kavatsus see tahe, mida me oleme ikka ja jälle korranud aastate jooksul, lõpuks ka realiseeruks. millal saab sellest äh, lubadust, millest on kinni peetud? neli riiki peavad sellest eesmärgist kinni, üks, äh, äh, kes on teinud ära väga vähe, teine riik on öelnud, et ta annaks kõike selleks, et vastata sellele eesmärgile, aga vahendeid ei ole Louis Michel Luksemburi eesistumise ajal muuseas need asjad niimoodi läbi äh, arutas ja kokku leppis, nimelt äh, liikmesriigid, äh, komisjon, parlament ja nõukogu on võtnud endale selle kohustuse, mida teha selleks, et me ei jätaks halba muljet järgnevatel aastatel endast ja et need suured põhimõtted, milles me oleme kokku leppinud, ka siis rakendataks Jean-Claude Juncker. ma alustan äh, Charlie küsimusest, mis puudutab, puudutas aastatuhande eesmärke tegelikult, on tõsi, et äh, nendes küsimustes me ei ole näidanud head äh, eeskuju, me pidulikult neid kordasime, neid eesmärke märtsis kaks tuhat viis ja ma tahaksin, et liikmesriigid vastutaksid selle otsuse eest, mille nad üheskoos vastu võtsid. Need on eesmärgid tõesti, nii nagu sa ütlesid, mis äh, on tagumine aeg nüüd ellu viia. ma tõesti loodan, et see asi ei jääks ainult paberile üsna tihti jääb mulle selline mulje, et need asjad, mille me pidulikult maha hõikame, Äh, on küll ilusad sõnad, mida tehakse pidupäevadel, aga kui asi läheb äh, asjades, äh, asjade elluviimisesse, siis, siis ei ole meie suur, suuri sõnu enam kusagil. ma äh, ei näe ette mingisugust erikohtlemist Ühendkuningriigile, ma lihtsalt olen realist. ma ütlesin oma prioriteetides, et ma tahan õiglast tehingut brittidega, kes seda ei taha kui me arvame, et Euroopa Liit peab äh, hõlmama endas ka aktiivset ja konstruktiivset Ühendkuningriiki, siis tuleb arvestada Briti kolleegide äh, seisukohtadega. ma detailidesse ei lasku, ma ei ole äh, laskunud nendesse detailidesse kunagi nende nõudmiste osas, mille Briti valitsus meile on öelnud, aga ega britid ei ole ainsad Hollandi, Holland saatis meile ka viiskümmend kolm punkti. britid öö, ei ole Holland, ega Hollandi ei ole Inglismaa, Beneluxi riik, nii et öö, ähm, tuleb suhtuda realistlikult asjadesse, selleks et äh, midagi saavutada, tuleb äh, hoolt kanda ka teiste murede eest äh, kui na- ja ma arvan, selleks, siis kui nad esitavad meile oma seisukohad, siis me peame nendest asjadest rääkima. aga loomulikult on teatud piirid, millest üle ei astuta, ma ei kavatse nelja põhivabadust äh, küsimärgile seadma, ma ei kavatse nõrgestada siseturu alustalasid, ma ei ole nõus äh, sellega, et see on ühesuunaline tee, see arutelu, et äh, et me teeme nii, äh, nagu britid ütlevad. ma arvan, et me peaksime võtma siis tõesti, kui läbirääkimisteks läheb, kõik teemad läbi, aga ma ei taha ka samas, et, et meie edasiminekut keegi blokeeriks kui euroala liikmesriigid äh, tahavad äh, oma poliitikaid, majanduspoliitikaid äh, koordineerida, kui me tahame ühenduse tasandile tuua väga paljud teemad omavahel, mis seni on olnud institutsioonide vaheliseks otsustamiseks, peaksime me küll looma sellise olukorra, et teised ei saaks meid pidurdada selles, kui me seda tõesti tahame ja öö, äh, seda ma mõtlesin äh, oma sõnadega täna siin ja ka varem mujal. ma ei vasta detailselt ka sellele küsimusele, mille te esitasite välisteenistuse kohta. praegu ma tutvun asjaga. tegelikult öö, äh, mitte veel, hiljem aga teenustevaheline konkurents selles küsimuses, nii nagu ka teistes valdkondades, on võimalik. ma kavatseksin olla huvitu vahekohtunik, ma ei kavatse eh, sekkuda igasugustesse detailidesse pädevuse küsimustes, mina olen poliitikas suunaandjana seal, mitte bürokraatia masina eh, õlitaja ja ma ei kritiseeri praeguseid volinikke, absoluutselt mitte. iga voliniku oleks võimalik loomulikult või kõrget esindajat kritiseerida, mina seda ei tee. välisministrid, äh, nendel ei ole olnud äh, alati lihtne ülesanne, see on, see on ainus, mis ma ütlen. kõike oleks võimalik paremini teha, laienemine, laienemine on tõesti tõsine teema ma olen öelnud nagu ka teised, et järgmise viie aasta pärast ei ole tulemas laienemisi, ei tule. mitte ainult sellepärast, et äh, inimesed tunnevad teatavat väsimust väl-, laienemise osas, ma lihtsalt ei näe, milline riik äh, pärast äh, tõsiseltvõetavaid läbirääkimisi võiks viie aasta pärast liituda. kui ma ütlen, et laienemist ei tule, ei tähenda seda, et ma ütlen, et tuleb panna lõpp teha lõpp laienemistele, see ei ole sugugi minu seisukoht. ma lihtsalt viitan realistlikult sellele, mis on äh, võimalik järgmise viie aasta jooksul. loomulikult Lääne-Balkani riikidel peab säilima äh, liitumisperspektiiv, see hoitab neid riike käigus ja see tähendab seda, et äh, et see regioon, mis on läbinud väga traagilise perioodi, saavutab edasiminekut. ärme lubame neile piimajõgesid ja pudrumägesid viie aasta jooksul, kui see ei ole võimalik. see puudutab absoluutselt kõiki riike, kellega me oleme läbirääkimistes nii et äh, tõesti, ärgem andkem lubadusi, mis minu meelest ei ole võimalik äh, täita, jah, nii et ma ütlen jah laienemisele, aga ei laienemisele vii-, järgneva viie aasta jooksul. härra Verhofstadt, nii, nüüd siis viimane küsimuste pakett puudutab see seadusandlikku tööd ja komisjoni äh, töökorraldust ja annaksin sõna kõigepealt Monika Nikolai Angeelikale ja siis Francisco, kes esitab meie viimase küsimuse ja teen ka ettepaneku, et võtame kõik need küsimused plokis, palun. aitäh äh, lugupeetud härra Juncker, parim, parem õigusloome on prioriteet nii äh, parlamendile kui komisjonile ja kindlasti on see ka eeldus selleks, et oleks võimalik üldse ajada mingit edukat poliitikat, mille abil hakatakse looma uusi töökohti või parandama majanduskasvu, mis on teie esimene prioriteet. mul on äh, kaks küsimust parema õigusloome kohta. kas te kavatsete Eh, ka edaspidi kasutada iga aastat, eh, iga-aastast aruandlussüsteemi ja selle abil hinnata ka õigusloomet, eriti mis puudutab subsidiaarsuspõhimõtte hindamist. ja teiseks, mida te kavatsete teha selleks, et eh, võidelda sellega, kui ebaühtlaselt praegu rakendatakse olemasolevaid õigusakte ja mis tegelikult nõrgestabki Euroopa Liitu, aitäh! Angelika suur tänu. suur tänu ka teile, härra Juncker, selle väga põhjaliku diskussiooni ja siia tulemise eest. ma arvan, et me kõik nõustume, eriti pärast, pärast tänast diskussiooni, sellega, et meil on vaja uut ja tõhusat komisjoni, mis oleks teistsugune kui praegu ametist lahkuv. ja ma arvan, et me nõustume ka selles, et meil on vaja uusi üleeuroopalisi poliitikaid ja uut majandushaldusmudelit, mis oleks tõesti tõhus ja toimiv see, mida me oleme viimastel aastatel majanduskriisi ajal näinud, on see, et need ettevõtted, mida juhivad naised, tulid kriisist paremini välja kui teised. ja seetõttu leian ma, et meie liberaalidena peame toetama ka sooliselt tasakaalustatud komisjoni. ma küsin, kas teie pooldate seda seisukohta, kas teie eesmärk on sooline tasakaalustatus Euroopa Komisjonis ja mida te kavatsete teha selleks, et seda tagada? aitäh, enne kui sõna saab Francisco, pean ma teile ütlema, et kõik need, kes tahtsid veel sõna võtta, saavad seda teha homme hommikul, kui me hakkame hindama tänast kuulamist. ma tean, et äh, siin on vähemalt viis sõnasoovi ja need isikud saavad sõna kõik homme hommikul, kui me hakkame tänast koosolekut äh, üksipulgi arutama, sest äh, meil oli küll äh, ette nähtud äh, debati teine voor, aga ma pean äh, paluma kõigi käest vabandust, sest debatt on juba kestnud pisut kauem kui kaks tundi, nii et Francisco, suur aitäh, härra Juncker. Te teate ju väga hästi, et üks majanduskriisi tagajärg on olnud asjaolu, et kolm Euroopa institutsiooni püüavad ennast tugevdada, ma pean silmas Euroopa Keskpanka, Rahvusvahelist Valuutafondi ja ka nõukogu. kas teie kavatsete kaitsta ühenduse meetodit ja hoida ära selle, et hakataks moodustama mingeid struktuure, mida aluslepingud tegelikult ette ei näe? võib-olla Ühendkuningriik just tahabki selliseid struktuure luua, ma ei tea. kas teie omalt poolt olete nõus kasutama Euroopa Komisjoni algatusõigust, ilma et peaksite kartma mingit liikmesriikide poolset sekkumist. ja lõpetuseks on mul veel üks küsimus. mida te kavatsete välja pakkuda Euroopa toimimise lepingu artikli sada kolmkümmend kaheksa põhjal selleks, et luua Eurotsooni väline äh, esindatus? seda on liberaalid ju soovinud. Jean-Claude viimane küsimus kõigepealt, äh, mis meile esitati, ma ütleksin selles osas, et äh, sada kolmkümmend kaheksa artiklit mina kavatsen rakendada. komisjon on teinud ettepaneku ja see oli vist ähm, üheksakümne kaheksandal aastal ja see on praegu veel äh, lahendamata. minu meelest on röögatu, et euroala ei ole eh, esindatud eh, Bretton Woodsi eh, süsteemis. ma, see, see toolide mäng, mis seal käib, see on väga huvitav koreograafia, mis seal toimub äh, G7-s, kui mina olin euroalas, oli osa Euroopas seal sellest eh, ja siis me pidime kogu aeg seal mängima, Olli võis olla, mina ei võinud olla, siis võis olla ainult üks britti või mis iganes. see oli täielik kaos. Eh, terve maailm naeris meie üle. Ra-, on ette nähtud eh, seadustega see, et peakorter rahvusvahelise valuutafondi peakorter peaks olema Frankfurdis, kuivõrd seadus ütleb, et see on kõige suurema aktsionäri äh, riigis, kus see peab olema. Äh, meie oleme kõige suurem aktsionär ja see peaks nii olema, mitte Washingtonis. mul ei ole Washingtoni vastu mitte midagi, aga öeldakse see niimoodi, et me oleme kõige suurem aktsionär ja see peab seega äh, asuma Frankfurdis ja seega ma nõuan seda, et oleks euroala ühtselt esindatud ja see väljaspool mitte ainult ei tõstaks meie nähtavust, vaid ka meie usaldusväärsust. teiseks, ma tahaksin et äh, meil oleks piisavalt naisi tulevikukomisjonis, ma ei ole öelnud täpselt, äh, millal, palju neid peaks olema, palju on piisav. komisjonis Gerard. rahvaparteist sa ei kuulanud ka ja nüüd ei kuule sa isegi siis, kui äh,, kuule sa üldse. Verhofstadt ütleb, et viis aastat oli aega paranemiseks, aga midagi ei tulnud sellest. praeguses komisjonis on üheksa naist. on selge see, et äh, uues komisjonis äh, ei saa olla vähem kui üheksa komisjoni, kus on vähem kui üheksa naist, ei lähe parlamendis läbi. Te peaksite ütlema seda valitsusjuhtidele, tuleb see selgelt välja öelda, tuleb oma riigijuhtidele öelda, riigi ja valitsusjuhtidele öelda, isegi kui nad ei ole teie erakonnas, sellist asja, et äh, vähemate naistega ei lähe läbi äh, komisjon, et Euroopa Parlament ei kavatse äh, hääletada sellise komisjoni ametisse nimetamise poolt, kus ei ole piisavalt naisi. Öelge seda oma riigi ja valitsusjuhtidele proua, ma ei saanud tegelikult teie küsimusest aru. härra Verhofstadt, see puudutas läbipaistvust seadusandlust Je, je dois... Mais, euh, ceci je... dit, je vais quand même dire. Jean-Claude, viimane kord eelmises komisjonis olid pooled liberaalidest volinikud naised, ma lihtsalt tahan seda siin öelda meie oleme teinud ära oma töö seekord ka, kui meile üldse antakse volinikukohti loomulikult, kavatseme me samuti käituda, ega me ei saa naisi nimetada volinikeks, kui meile ei anta portfelle. aga võib-olla neljapäeval räägime sellest asjast kahekesi. nojah, teeme nii, teeme nii no,. Oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. ei kuule, mida öeldakse, saalis kõik on nõus sellega. härra Juncker, pärast aastakümneid poliitikast, miks te selle asjaga ikka veel tegelete? härra Verhofstadt võtab üle. ma tahaksin tänada Jean-Claude Junckerit, kes vastas kõikidele meie küsimustele ma tänan teid, ega see oli üsna raske katsumus, nii et võite aplodeerida pas si c'était la plus dure de tous les groupes. Et donc je suur tänu ja ütlen ühtlasi, et homme fraktsioonis toimub meil esimene analüüs selle kuulamise kohta. alustame siis nendest kolleegidest, kes tahtsid sõna saada arutelul täna, aga seda kahjuks ei saanud. Nemad on need, kes selle asja käivitavad. kell üheksa kolmkümmend leiab see homme aset ja fraktsioon langetab oma lõpliku otsuse Strasbourgis esmaspäeval. suur tänu, kallid kolleegid, homme kell üheksa kolmkümmend.